kodukorra reeglitele. peale selle olen saanud ALDE fraktsioonilt äh, taotluse komisjoni ja delegatsiooni liikmete äh, ametisse nimetamise kohta. see nimekiri lisatakse tänasele protokollile ja kui teil ei ole äh, protesti,